proua Revate Weber lahkub äh, Rahvaparteist ja liitub ALDE-ga seitsmeteistkümnendast novembrist kaks tuhat neliteist. ja kui äh, ei ole esitatud äh, vastuväidet äh, protokolli äh, kinnitamiseni, siis me